jätkuvalt äh, väljendanud muret surmanuhtluse koha pealt ja et me nõuame jätkuvalt, et kohtupidamine oleks õiglane, et seda tehtaks õigesti ja pike, pikema aja vältel, aitäh! suur aitäh, sellega lõpetame me Guantanamo vangilaagri alase debati ja me hääletame kohe, kui me oleme lõpetanud ka järgmise alapunkti kasut-, käsitlemise, milleks on Ukraina, Julia Tomašenko ja teiste eelmise valitsuse liikmete juhtumid sissejuhatuseks saab sõna härra Vigenin, tal on poolteist minutit. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за нас демократичното развитие... Suur tänu, sotsiaalistid ja demokraadid tahaksid omalt poolt öelda, et Ukrainas toimuv on meie jaoks prioriteet ja me ei ole mitte ühegi kompromissiga nõus. Ukraina rahva õigusi ei tohi ohtu seada Äh, ei välised ega sisesed tingimused. valitsus on võtnud äh, samme selleks, et seadusandlust parandada ja võidelda korruptsiooni vastu ning seda valitsust tuleb kindlasti julgustada. Äh, eliidi seas puhastuste tegemine aitaks kindlasti lähendada Euroopa, korruptsioonist vabastamine aitaks kindlasti Euroopa Liidule lähendada Ukrainat kui äh, me kutsume üles ja õigustatult äh, seda, et äh, Ukraina ei sekkuks, Ukraina valitsus ei sekkuks kohtuinstantside töösse, siis miks me ise seda teeme, miks me ise sekkume Ukraina siseasjadesse? me ei tohi sekkuda prokuröri ja ametkondade töösse. rahvapartei on rääkinud kollektiivsest vastutusest, seda kasutada selleks, et äh, isiklikku vastutust, äh, sest vältida võib-olla tasakaalustatud lähenemine oleks aidanud meid viia ühtsele äh, resolutsioonile, see oleks kindlasti suurendanud paremat koostöövõimalust Ukraina ja Euroopa Liidu vahel, kuid see lähenemine, mis tood, ei ole õige ja meie esitame seepärast omaenda resolutsiooni ja palume kõigil nõustuda meie omaga härra Vigenin, härra Posselt on tõstnud sinise kaardi. jah, härra president, ma tahaksin esitada küsimuse härra Vigeninile inimõiguste puutumatus on ju ometigi tunnustust leidnud kõikjal, kas see mitte ei puuduta ka siseasju, kas te ei räägi nii nagu vanasti Sovjeti ajal, et siseasjadesse ei tohiks äh, sekkuda? mina oleks arvanud, et ka siseasjades kehtivad äh, inimõigused. härra Vigenin, palun. suur tänu, härra president. minu meelest äh, ma ei rääkinud sellest, et kas me peaksime sekkuma poliitikasse, ma rääkisin sellest, et me ei peaks sekkuma prokuröri ametkonna ja kohtuinstantside töösse. meil ei ole õigust sekkuda eh, nende ametkondade tegemistesse ja seda siis nii prokuratuuri, prokuratuuri tasandil kui ka mujal. Euroopa Liidu liikmesriigid jah, härra Posselt, äh, kas te siis tahate, te tahate, et inimõigused äh, oleks kaitstud kõikjal? see, teil on selles muidugi õigus. kuid teinekord need süüdistused, mis te teete meie aadressil, on täielik absurdsus. härra äh, Tänuk ütleb, härra president, kahjuks te ei saa sinist kaarti tõsta enam, sellepärast et seda äh, ei ole võimalik esitada sinisele kaardile esitatud küsimuse vastuse jaoks. järgmisena saab sõna härra Kolitšek. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, teinekord ma ei usu oma silmi, üks nendest juhtudest oli siis, kui minu ette jõudis Ukraina resolutsiooni eelnõu ja seni ma pole tõesti aru saanud seda, et on äh, mõndade riikide peaministrid või ministreid, keda eluaegne immuniteet saadab. on väga huvitav näha, et äh, Euroopa Parlament osalt nagu nõuab äh, järjepidevalt võitlust korruptsiooni vastu, samal ajal aga kui mõne endise valitsuse liiget süüdistatakse näiteks nagu on süüdistatud Ratanilishinit ja antakse talle varjupaik, näiteks nagu Tšehhi Vabariigis. tema ei ole kuulunud mitte ühtegi poliitilisse parteid ja teda süüdistatakse majanduslikel põhjustel. võidelgem korruptsiooni vastu Euroopa Liidus ja kaugemal, jah, see on täiesti õigustatud. kuid kõigepealt lugeme siiski läbi riigi põhiseaduse ja selgitagem välja faktid. kui korruptsiooni äh, ka on ühele poole saadud Euroopas, lähme siis tagasi teiste jut-, selle juurde, et jutlustame teistele ette, mis nad peaksid tegema. kuue on nõus selle resolutsiooni üldiste osadega, kuid kõhkleme sügavalt äh, konkreetsemates küsimustes ja seega ei saa seda toetada täna. suur tänu, härra Kolitšek, järgmisena saab sõna härra Kaaler. suur tänu, härra president. kahjuks on põhjust äh, kriitikat äh, avaldada Ukraina poliitilise olukorra suhtes, eriti selles osas, mis puudutab äh, seda, et opositsioonijõude ei toetata enam äh, põhiseaduslikus korras äh, nii nagu varem. ning samuti tuleks kriitikat esitada ka karistusseadustiku kasutamise suhtes poliitilistel eesmärkidel ning positsiooni rõhumist täpsemalt Äh, härra Juri Lutsenko puhul oleme me näinud, et äh, tema lugu päädis äh, vangistamisega. lisaks sellele on olnud üsna mitu äh, vahistamiskäsku antud ka äh, proua Tomašenko suhtes ja teiste suhtes ning tegelikult me peaksime teadma, kes on selle Tomašenko tagakiusamise taga. põhimõtteliselt kujuneb sellest kindlasti Ukraina jaoks lakmustest, et kas nad ikkagi on äh, suutnud üle võtta Euroopa väärtused. suur tänu, tõstetud on sõnnine kaart. härra Koval on selle tõstnud, olete te nõus sellega? suur tänu, härra president. härra Kaaler, ma olen teiega nõus üsna mitmes punktis ja me kõik teame väga hästi seda, kui oluline on see, et euro-, kui oluline on Euroopa perspektiiv Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele olnud. kas te olete valmis seega ütlema, härra Kaaler, et selline perspektiiv tuleks laiendada ka Ukraina ühiskonnale? kas te olete valmis ütlema siinkohal, härra Kaaler, et äh, tee Euroopasse on nende jaoks avatud ja olete nõus sellega, et parlament selle välja ütleks? suur tänu ja nüüd vastus härra Kaalerilt, palun. Ukraina tee Ukraina, äh, Euroopasse äh, ei ole leidnud äh, kindlasti, ei ole nüüd siledam tänu sellele valitsusele, kindlasti mitte, proua Ojuland. president me ei taha siin täna otsustada seda, kas Julia Timošenko on süüdi või mitte. täna on see läinud kaugemale sellest ja sellepärast, et Ukraina ametivõimud on keeranud pilgu korrektselt äh, juriidiliselt menetluselt ning on võtnud, astunud samme, mis lähevad õigusriigi põhimõtetele vastu. me oleme vastu poliitilise opositsiooni elimineerimisele läbi kohtusüsteemi. kostjatele peab äh, laienema kõik juriidilised õigused, nii nagu seadus ette näeb ja kõik sammud, mis nende vastu on astutud, peavad olema vastavuses kuriteo tõsidusega, milles neid süüdistatakse. selle resolutsiooni mõte seisneb selles, et me tahame Ukraina tähelepanu viidata mõningatele ilmselgetele õigusriigi põhimõtete rikkumisele, mis praegu Ukrainat eraldab eh, Euroopa väärtustest. ja kui selline käitumine muutuks tavapäraseks, siis see kindlasti pidurdaks oluliselt selle riigi integreerimisvõimalust. suur tänu, proua Ojuland! järgmisena saab sõna härra Rumeva Jeruet. Support... põhjus, miks rohelised toetavad seda ühisresolutsiooni, on see, et meie meelest on korruptsioonivastane võitlus funda-, fundamentaalse tähtsusega õigusriigi äh, jalule seadmisel Ukrainas. eesmärgiks on ju just nimelt äh, süvendada Ukraina suhteid Euroopa Liiduga ja integreerida Ukraina Euroopa Liidu poliitikasse ja seega me rõhutame seda, et need jõupingutused nõuavad õiglast sõltumatut äh, kohtusüsteemi. ja sellepärast me olemegi mures, sellepärast et Tõmošenko ja mõne tema valitsuse liikmete vastu suunatud äh, sammud on äh, väidetavalt poliitilised ja poliitilisele eesmärkidele astutud. ja seega kutsumegi üles Ukraina ametivõime, et ei kasutataks juriidilisi meetmeid valikuliselt äh, ja et äh, kohtuistungid toimuksid nii läbipaistvalt kui võimalik ja kogu see menetlus oleks läbipaistev. ja sellepärast kutsume me üles Ukraina ametivõime äh, hoiduma sellest, et kohtumenetlusi kasutatakse valikuliselt ning nõuame seda, et vaba, et läbipaistvus peaks olema tagatud, kuid oluline on ka kohtusüsteemi reform selleks, et suurendada riigi suutlikkust ning et Ukrainasse lubataks ka kõrgetasemeline ekspertide grupp selleks, et aidata siis Ukrainal reformida oma kohtusüsteemi. suur tänu ja järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad proua Pasescu Rahuparteist. suur aitäh, härra president! Julia Timošenko vastu võetud piiravaid meetmeid ning seeläbi äh, võimul olijad jätkavad tegutsemist endise valitsuse liikmete vastu, seda selleks, et nõrgestada ja hirmutada opositsiooni. meile valmistab suurt muret see, kuidas kohtusüsteemi kasutatakse poliitilistele eesmärkidele, kuidas selektiivselt on sihtmärgiks võetud ainult opositsiooni liikmed. see seab küsimärgi alla õigusriigi ja demokraatia. me nõuame, et Ukraina võimud tagaksid läbipaistva ja sõltumatu kohtusüsteemi toimimise. me me nõuame, et kohtuprotsess oleks äh, õiglane kõikide süüaluste osas, me nõuame, et peetaks kinni demokraatliku riigi reeglitest, tagatakse inimõigustest kinnipidamine, tegemist on kohustus, kohustega, äh, mis on Ukrainal ka idapartnerluse raames. sellest kinnipidamine on hädavajalik selleks, et tagada koostöö toimimine Euroopa Liidu ning Ukraina vahel ning assotsiatsiooni tulevase allakirjutamise osas suur aitäh ning nüüd sotsiaaldemokraatide nimel palun äh, Geringer de Odenberg. suur aitäh. üheks äh, prioriteediks kindlasti on meil ka äh, idapartnerlus ning ähm, Ukraina on üheks oluliseks partneriks Euroopa Liidu jaoks samas, kui Ukraina tahab läheneda Euroopa Liidule, siis sellisel juhul eh, peavad Ukrainas kehtima kohtumõistmise osas samuti Euroopa standardid. see ei näe eriti hea välja, kui eh, toimuvad sellised asjad, mis praegu Ukrainas toimuvad, selektiivne kohtusüsteemi kasutamine ja äh, süüdi, süüdistused. ma tervitan äh, proua Timošenko enda väga tasakaalustatud sõnavõttu ja ma usun, et koostöö raames Ukrainaga on meil vaja konkreetseid vahendeid, millega me saaksime Ukrainat aidata, siin ma pean silmas nõuandvat kogu, mis äh, võiks aidata Ukrainal oma kohtusüsteemi reformida näiteks me võiksime abistada Ukrainat äh, kohtunike väljakoolitamisel. ma loodan, et Poola eesistuja äh, selles suunas ka samme astub nõukogus. suur aitäh, härra Tonskis, äh, liberaalide ja demokraatide nimel. suur aitäh, härra president, head kolleegid, Ukraina on demokraatlik riik ning seetõttu me tahaksime saada oma äh, mure äh, ja märguande oma sõbrale ja partnerile. Äh, me tahame, et Ukraina käituks vastavalt Euroopa Liidu standarditele, normidele ning demokraatlikele väärtustele, seega me loodame, et Ukraina võimud ei kuritarvita oma võimu, vaid viivad ja ei vii läbi poliitiliselt motiveeritud äh, kohtu äh, uurimist, vaid äh, ikkagi on tegemist ausa kohtuprotsessiga. Julia Timošenko ning teised endise Ukraina valitsuse liikmed, kes pikka aega olid president Janukovitši poliitilised vastased e, ei peaks üksikult vastutama kollektiivse süüdistuse osas eelkõige on nad just demokraatliku riigi kodanikud ning mitte, see tähendab seda, et mitte mingil juhul me ei pea siin kaitsekõnet neile, vaid me tuletame meelde lihtsalt, kuidas demokraatia toimib, suur aitäh. härra Tänok, palun. lugupeetud president, kuus aastat pärast äh, oranži revolutsiooni on Ehm, Ukrainas endiselt äh, võitlus äh, erinevate poliitikute vahel, Timošenko on valitsusest lahkunud, nüüd äh, on talle esitatud kriminaalsüüdistus ja ka tema kabineti liikmetele ja süüdistus puudutab aega, mil ta oli veel võimul, ma arvan, et see on poliitiliselt motiveeritud ja et sellega püütakse neutraliseerida ainsat populaarset Ukraina poliitikut. me ei tohi ju unustada, et Ukraina revolutsioon oli otsene reaktsioon Janukovitši katsele ise ebaseaduslikult võimule saada, keegi teda vastutusele ei võtnud, talle süüdistust ei esitatud, proua Tomašenkot äh, toetatakse äh, tegelikult Ukrainas teda toetavad väga-väga paljud inimesed ning äh, kõige viimased süüdistused, mis on seotud ravimi, ravimite alal ähm, ebaseadusliku kasumi teenimisega, tegelikult äh, on seotud ainult äh, Tõmošenkoga, kuid mitte isikuga, kes nüüd on äh, tervishoiuminister, kuigi tema kirjutas neile paberitele alla. Äh, kui tahetakse Tõmošenko poliitilist jalgealust õõnestada, siis võiks seda teha avalikult, avaliku poliitilise debati abil ja mitte kas-, kuritarvitades justiitssüsteemi. ja ma tahaksin teie käest küsida, mida teie arvate Janukovitšist, mida te arvate üldisest neutraalsusest, kas, kas riigiprokurör üldiselt on neutraalne, see küsimus on mõeldud härra Vigenile. suur aitäh, nüüd eh, saab eh, sõna härra Paska. Ukraina poliitilist eh, olukorda võib äh, kirjeldada nii, et äh, võimul on palju inimesi, kelle juured ulatuvad sügavale Nõukogude aega. Nende käitumine on kummaline ja kui me meenutame revolutsiooni aega, siis peame meenutama ka seda, mida Jušenko ja Timošenko siis äh, tegid. tegelikult ähm, on Ukrainat ju viimastel aastatel puudutanud ka maagaasikriis. kahe tuhande üheksandal aastal hakati uurima Jušenko ja Timošenko tegusid just nimelt, mis puudutab gaasitarneid ja kasumi teenimist ma arvan samuti, et poliitilisi oponente ei tohiks kriminaliseerida lihtsalt selleks, et ise võimule saada, kuid samas ei ole ka mõtet väita, on isegi naeruväärne väita, et keegi, kes on Timošenkoga koos valitsuses olnud, ei saa olla teinud midagi valesti. Timošenko kaotas valimised sellepärast, et tavainimene ei soovinud enam läbi sõrmede vaadata sellele korruptsioonile, mis Ukrainas lokkas ja puhas. seetõttu teda tagasi ei valitud. ja kui me tahame nüüd Ukrainat tõesti aidata tema arenguteel saamaks demokraatlikuks riigiks, siis me võiksime anda mõned süstemaatilised soovitused, kuid kindlasti mitte öelda et teatud isikud, kelle nimed on teile tõenäoliselt tuttavad, on kuidagi seadusest kõrgemal ja neid tuleb kohelda teistmoodi, sellepärast et õiglus on kõigi jaoks, aitäh! aitäh ja proua Roitova, suur aitäh! lugupeetud daamid ja härrad on uuritud ähm, proua Timošenko väidetavaid õigusrikkumisi ja ka teiste opositsioonipoliitikute väidetavaid rikkumisi ja see seab kahtluse alla Ukraina valitsuse mm, kohtuvõimude ja politsei töö, sest selliseid meetodeid, nagu praegu kasutatakse, kasutati viimati kahekümnenda sajandi totalitaarsetes kommunistlikes režiimides. tegemist on äärmiselt eh, delikaatse teemaga kõikide isikute jaoks, kes on pidanud elama selliste režiimide võimu all. praegu näeme me seda, et poliitikud eh, kuritarvitavad oma võimu, õõnestamaks eh, oponentide jalgealust ning see on demokraatlikus ühiskonnas täiesti lubamatu. lubage lõpuks veel öelda, et Ukraina kohtunikud peaksid olema sõltumatud. ma tuletan Euroopa Liidu liikmesriikidele meelde Tšehhi äh, Äh, eeskuju ja arvan, et kõik võiksid anda varjupaika tagakiusatud opositsioonipoliitikutele ning et me võiksime mõelda ka sanktsioonidele Ukraina vastu, kui Ukraina oma käitumist ei paranda. aitäh, sõna saab härra Koval. lugupeetud äh, president, suur aitäh! ma küsin endalt, mis on tänase debati tõeline sisu, faktid on ju selged. kas me oleme, hoiame nende poole, keda taga kiusatakse? loomulikult, kuid teisest küljest tuleb teha ka teatud järeldusi ja neid peavad tegema ka Ukraina võimuesindajad. kui te tahate, et Ukrainas oleks tõeline demokraatia, siis tuleb austada ka opositsiooniliikmeid ning seda tuleb öelda välja kõva häälega, seda võime öelda ka siin Euroopa Parlamendis. Tšehhi Vabariigil ja Slovakkial on samasugused kogemused, ka Saksamaal on. me peame ütlema et äh, ukrainlastel on Euroopas igal juhul koht. ei ole vahet, kes Ukrainas parasjagu valitseb. ja seda tuleb öelda avameelselt kõva häälega. juhul, kui me ei anna ukrainlastele sellist äh, ambitsiooni, selliseid võimalusi, siis nad liiguvad tahapoole, mitte ettepoole, äh, siis saavad neist tagurlased ja see on halb, aitäh. aitäh, sõna saab härra Migalski lugupeetud president. aitäh. lubage mul ähm, tsiteerida härra Donskist, kes ütles, et ukrainlased on meie sõbrad ja liitlased tõepoolest ja sõpru ja liitlasi Kiievis tuleks ka vastavalt kohelda. lubage mul öelda ka seda, et ma jagan teie muret. ja ma ei ole rahul sellega kuidas Ukraina demokraatia praegu toimib ja mis seal saab inimõigustest. aga lubage endalt ka küsida, mida siis Euroopa Liit on teinud. kõik teie, kes te mõistate hukka Ukraina olukorra ja teete seda valjuhäälselt, mida teie ise olete teinud? mida te olete teinud selleks, et saata meie Ukraina sõpradele selge signaal. kas te olete neile öelnud, et võib-olla võib-olla ühel päeval tervitatakse siin kojas ka Ukraina delegaate. inimõiguste kaitsmine ja õigusriigi põhimõtte äh, kaitsmine Ukrainas sõltub suuresti meist, ärge unustage seda. suur aitäh, härra Migalski. härra Posselt on teile soovinud esitada sinise kaardi küsimust, kas te soovite seal vastu võtta? aitäh, ütleb härra Posselt. Posselt, ma tahaksin oma kolleegi käest küsida, kas äh, kas te olete teadlik, et parlament toetas äh, suure häälteenamusega, äh, ka mina olin poolt, resolutsiooni, kus me ütlesime, et Ukraina Euroopa suunaline perspektiiv tegelikult ei ole äh, piisavalt täidetud ja me ei ole seda öelnud mitte ühe korra, vaid mitu korda. suur aitäh, härra Possel, selle küsimuse eest. jah, esiteks ma olen sellega kursis. teiseks aitäh selle eest, et resolutsiooni vastu võtsite. aga kolmandaks, kas see on parim, mida me suudame? kas see on äh, õige signaal, mida saata oma Ukraina sõpradele? praegu võitlevad äh, nad sellega, millega Poola ja Tšehhi Vabariik on võidelnud äh, minevikus. ja kui palju positiivseid signaale on Saksamaa valitsus saatnud? ma näen, et härra Kelly tahab sõna, palun teile sõna. suur aitäh te tee demokraatiani on tihti pikk ja piinarikas, mõned riigid käivad selle tee läbi kiiremini kui teised ja me näeme, et endise Nõukogude Liidu liikmesriigid, nende esindajad istuvad nüüd Euroopa Parlamendis, on meie austatud kolleegid, kuid paljudel teistel riikidel tõesti läheb aeglasemalt ja Ukraina võib-olla on heaks näiteks sellest. Nad on saavutanud edu, kuid peavad saavutama rohkem edu. Neil on vaja tõelist demokraatiat ja selleks tuleb kõigepealt mm, muuta oma ühiskonda teiseks ähm, riigikontrolli küsimus, eriti mis puudutab äh, vabaühendusi, kolmandaks kohtuvõim peab olema täiesti sõltumatu ning neljandaks on vaja ka tugevat ja sõltumatut opositsiooni, sest äh, tõeline demokraatia ei ole võimalik, kui ei ole äh, vaba ja jõulist opositsiooni ning meie Euroopa Parlamendis peame tegema kõik endast oleneva, et Ukraina saaks oma tee lõpuni käia ja jõuda tõelise demokraatiani. Nad on juba saavutanud edu, kuid nad peavad minema veel natuke kaugemale aitäh, härra Kelly ja sõna saab proua Esaja. suur tänu, härra president. jah, Tõmošenko vastu esitatud kolm süüdistust on seda nägu, et äh, Tõmošenko isegi on öelnud, et nendel on ainult poliitiline kaalutlus ja tuleb meelde tuletada ka seda, et lisaks sellele, et Tõmošenko on äh, süüdistuse alla sattunud, on ka palju tema kabineti liikmeid öö, äh, süüdistuste all, nagu proua Ojuland ütles, meie ei ole kohtuinstants, meie ei ole need, kes otsustavad, kas need inimesed on süüdi või mitte. aga me tahaksime siiski kõigile meelde tuletada seda, kui oluline on äh, õigusriigi põhimõtteid rakendada, need ei saa olla valikuliselt rakendatud ning kohtuistungid peavad toimuma avalikult ning need ei tohi diskrimineerida mitte kellegi vastu ja tahaksin siinkohal äh, tunnustust avaldada Lady Ashtonile, kes maikuus tegi avalduse äh, selle kohta, et ta tunneb muret äh, Ukraina ametivõimude poolsete sammude pärast ja mida see võiks tähendada ka poliitilisele stabiilsusele, me peame selles samas rajas jätkama ja peame tagama omalt poolt selle, et kõik sellised sammud ja õigusriigi põhimõtete kasutamine ei, ei kujuneks valikuliseks. härra Silvestris moment. nüüd on teil sõna. jah, suur tänu. Äh, vabandan, härra president. Ukraina on ähm, demokraatia sõbralik riik ja Euroopa Liidu partnerriik, kuid Ukraina peab kasutusele võtma äh, euroopalikud standardid ka oma kohtusüsteemi puhul ning äh, peab vastu võtma vajalikud instrumendid. ärgem unustagem seda, et äh, me näeme siin ju mõneti, et tegu on poliitilise äh, süüdistusega ja niimoodi üritatakse õõnestada opositsiooni. kui süüdistused esitatakse, siis nendesse tuleb sõltuda tõsiselt ja neid tuleb lahata läbipaistvalt. mina arvan, et demokraatliku riigi põhimõtted ja inimõiguste põhimõtetest tuleb kinni pidada, nii nagu need on kirjas rahvusvahelistes dokumentides. suur tänu, proua Korhol on palunud sõna. suur tänu, härra president. Ukraina endine peaminister Julia Tomašenko on pidanud vastama sellel kevadel paljudele korruptsioonisüüdistele ning aprillis seati talle reisikeeld, millega ta, mille tõttu ta ei saanud tulla ka Brüsselisse. kui ta tõesti süüdi mõistetakse, siis ootab teda ees kuni kümneaastane vanglakaristus Äh, samas tekitab kogu see asi palju küsimusi ja tekib kõhklusi, et kas mitte ei ole poliitilised äh, kaalutlused nende süüdistuste taga. me näeme seda, kuidas kohtusüsteemi kasutatakse väga valikuliselt, äh, peaasjalikult keskenduvad need opositsiooni juhtivatele poliitikatele ja see kindlasti takistab seda, et oleks see süsteem läbipaistev. õigusriigi alustalade toestamine on aga lahutamatu osa ometigi Euroopa-suunalisel teel Ukraina jaoks ja Ukraina jaoks ka oluline. Ukraina värske võim peab näitma, et nad suudavad vastutust kanda ja et äh, nad suudavad saavutada tulemusi, mis äh, oranži revolutsiooni ajal rahvale lubati. suur tänu ja järgmisena ja viimasena saab sõna härra Matula. suur tänu resolutsioon, mis keskendub eh, Ukraina endise valitsuse liikmete vastu esitatud süüdistule, on väga oluline, kui me tahame, eh, et Euroopa oma väärtustest kinni peab ja kõige põhi, kõige suurem väärtus on inimõigused probleem ei olegi selles, et kohtusüsteem meile nii palju muret tekitaks, vaid poliitilise võimu sekkumine. Euroopa Liit on äh, väärtustel ja õigustel põhinev liit, me peame toetama Ukraina, äh, et nad saaksid samuti äh, sõltumatut kohtupida-, sõltumatu kohtupidamise tagada. tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, kui oluline on Ukrainas reformide jätkamine ning Ukraina seadusandluse lähendamine ühendusõigustikuga. Ukraina poolt võetud reformide edukus sõltub aga sellest, kuidas saadakse jalule õigusriik ja läbipaistev riik. mis puudutab nüüd süüdistusi proua Tõmošenko vastu ja tema valitsuse endiste kolleegide vastu, siis selles osas ei saa Äh, võimu kuritarvitamisele, süüdistusele vastata võimu kuritarvitamisega, suur tänu, ütleb härra president. härra Oettinger, mis ütleb komisjon siis selle Tumošenko juhtumi kohta? härra president, äh, austatud daamid ja härrad, Euroopa Komisjon jälgib arenguid Ukrainas äh, suure tähelepanuga, täpselt nii, nagu teie teete seda Euroopa Parlamendina endine, endised äh, Ukraina valitsuse liikmed, proua Tomašenko, härra Lutsenko ja teised, äh, nende juhtumeid jälgime me samuti juba aasta algusest peale. ning äh, sellega võivad kaasneda mõningad poliitilised mõningad kõhtlused seoses poliitiliste kaalutluste kasutamisega. nagu ma ütlesin, väga tihedalt jälgime seda, mis tehakse. meie eduaruanne Ukraina kohta, mis tuli välja alles paar päeva tagasi, annab väga täieliku ülevaate olukorra kohta riigis. meie äh, hinnang on see, et midagi oluliselt ei ole muutunud, on täiesti selge, et Ukraina kohtusüsteem vajab endiselt eh, kõikehõlmavat reformi äh,, ning meie eruaruandes on kirjas ka see, et äh, Ukraina peab kinni pidama õigusriigi põhimõtetest, kui me räägime äh, kuritegude äh, üle kohtumõistmiseid ning selleks peab olema ette nähtud korralik kohtumenetlus, et ei saaks mitte kuidagi ära kasutada kohtuinstantse poliitilisteks eesmärkideks. ning me peame selgelt eraldama omavahel kuritegeliku vastutuse ning poliitilise vastutuse. igasugune äh, karistusõigustiku äh, valikuline kasutamine või igasugused äh, kohtuistingule, kohtuistungitele eelnevad kinnipidamised on murettekitavad on neid, kes on Ukraina oludega väga hästi äh, kursis, kes on samas eksperdid ka põhiseaduslik, põhiseaduslikes küsimustes ja on neid, kes on Ukrainaga ärilistes sidemetes, kõik need inimesed on väga mures täna selle üle, mis Ukrainas toimub. Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni seisukohtadest tuleb kinni pidada selleks, et Äh, mõned äh, lahendamata probleemid äh, leiaksid siis kohtusüsteemi puhul Ukrainas lahenduse. Ukraina tahab kindlasti jõuda lähemale Euroopa Liidule, minna edasi nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes assotsieerumisprotsessiga. kuid meie oleme omalt poolt huvitatud sellest, et Ukrainas oleks sõltumatu kohtu süsteem ja see on kindlasti üks peamistest tingimustest, mis seatakse teistes valdkondades edasiliikumisele. me eeldame seda, et Ukraina muudab oma süsteemi, et äh, kujuneb välja sõltumatu, erapooletu kohtusüsteem ja et äh, see sõltumatus garanteeritakse ka põhiseadusega. ning äh, Ukraina äh, edasiliikumine Euroopa Liidu suunas suhtub, sõltub just sellest, nagu ma ütlesin, see kiirus, millega Ukraina läheneb Euroopa Liidule, sõltub otseselt sellest, kas inimõiguste põhimõtetest peetakse kinni, kas demokraatia printsiipidest peetakse kinni ja kas tegemist on õigusriigi põhimõtetel lasuva konstitutsioonilise riigiga. Need on meie absoluutnõudmised ja see kõik on lahutamatu osa meie Euroopa naabruspoliitikast. nõukogu tuleb äh, kokku üsna pea ja selles osas äh, langetab siis otsuse äh, koostöölepingu osas. tõstetakse väga paljusid küsimusi kindlasti Ukrainaga ning koostöönõukogu ütleme kindlasti välja, et eeldame reformide läbiviimist selles valdkonnas ning tervitame tõsiasja, et Ukraina tahab sõlmida assotsiatsioonilepingu alased läbirääkimiste lepingu selle aasta lõpuks. kuid jah, üks asi on majanduslik integratsioon, kuid Ukraina peab astuma ka äh, väga selgeid samme selleks, et oma kohtusüsteem täies mahus reformida Ukraina peab olema märksa resoluutsem korruptsioonivastases võitluses, aga ega Ukraina selles kõiges ei ole üksi, kuid peab siiski eh, näitama väga selgelt, et eh, nad on neid reforme valmis tegema ja on valmis eh, Euroopale lähemale liikuma ja kui see nii on, siis me kavatseme toetada neid samme kindlasti nii konkreetselt kui võimalik ja kindlasti austaksime me eh, ilma igasuguste kõhklusteta sellist eh, kohtusüsteemi ja ka valitsussüsteemi, mis on läbipaistev ja vastab rahvusvahelistele reeglitele. aga läbipaistvus tuleb tagada, see peab hõlmama kõiki instantse. suur tänu, härra volinik, ütleb härra president, Ukraina-alane arutelu on nüüd läbi ja läheme hääletuse juurde. esimene päevakorrapunkt hääletusel on kuus resolutsiooni eelnõud Madagaskari osas, nimeline hääletus